Euroopa Liiduga, me ei saa oma vastutusest siin kõrvale hiilida, et nemad ei saaks, et nemad saaksid ka oma eest